on ka üks teadaanne. vastavalt reeglile sada kolmkümmend seitse lõige kaks kodukorrast olen ma saanud FEM komisjonilt soovi esitada konsultatsioonipalve Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele teemal Rooma naiste olukord. kui fraktsioonid ning saadikud ei kahe, esita kahekümne nelja tunni jooksul öö, proteste, peetakse konsultatsioonisoov heaks kiidetuks.